kohta toimub täna keskpäeval. enne kui me järgmise päevakorrapunkti juurde läheme, on mul teile ka äh, äh, natuke informatsiooni. proua Anna Miranda on teatanud meid, et ta astub tagasi Euroopa Parlamendist kümnendast juulist kaks tuhat kolmteist ja vastavalt kodukorra punktile number neli lõige kolm võtab parlament selle teadmiseks ning teatab sellest ka saadiku koduriigi ametivõime. järgmine päevakorra